Good afternoon and thank you. tere pärastlõunat, ma vabandan, et natukene hilinesin, sest rong hilines Ühendkuningriigist. loodetavasti see ei ole esimene samm seoses halvemaks muutuvate ühendustega Ühendkuningriigi ja mandri vahel, aga igal juhul, kas me võime nüüd päevakorra heaks kiita? Chairs announcements, I am reminding everybody about nii, päevakord on heaks kiidetud, teavitan teid kõiki, et koosolekud kas-, kantakse üle ka internetis, saad, meil on uus uudiskiri väljas ja saate kasutada ka e-meeting vahendit. nii, kas võime protokolli heaks kinnitada? kui keegi vastu ei ole, kui keegi koosoleku lõpuks midagi märku ei anna, siis on protokoll kinnitatud. esimene punkt siis, esimene sisuline punkt on, puudutab kompromiss ettepanekuid seoses tollieeskirjade direktiiviga tollieeskirjade rikkumisi ja asjaomaseid karistusi käsitlevaid liidu õigusraamistiku kohta ja nüüd saab sõna raportöör Kallas, palun. aitäh nüüd on meil kümme kompromissettepanekut ja need kompromissid kajastavad vajadusi seoses tolli eeskirjadega, ehk siis ettevõtted ei soovi üldiselt ju eeskirju rikkuda, aga tuleb arvestada ka üldisi karistusi ja rikkumisi, see kompromissid arvestavad ka liikmesriikide ettepanekute ja proportsionaalsusega ning äh, annavad võimaluse kohaldada kriminaalkaristusi, kui tegemist on piisavalt tõsise rikkumisega. isi, esialgsest ettepanekust äh, olen kompromissi huvides äh, päris kaugele läinud. meil oli ka finantspiirmäär, et vahet teha kriminaalsete ja mittekriminaalsete rik-, rikkumiste ja karistuste puhul, aga vastavalt parlamenti uuringule on see olukord liikmesriigiti väga erinev. kahe kompromissi puhul meil kokkulepet veel ei ole, mis puudutab karistusi. minu ettepanek on välja jätta miinimum väikeste rikkumiste puhul sada viiskümmend eurot Äh, oleks ebaproportsionaalne võrreldes rikkumisega. minu arvates võib seal, võiks seal miinimum üldse puududa või see miinimum olla äärmiselt madal. aga miinimum ja maksimumtasandite puhul, mida ma olen välja pakkunud tõsiste rikkumiste puhul, on äärmiselt olulised ja need peaks alles jääma, sellepärast et äh, kui on vahe tõsise ja väiksema rikkumise vahel, siis äh, muutub see mõttetuks, kui me ei too sisse, mis need tõsised rikkumised on. nüüd viiekümnelt protsendilt on mindud saja protsendini maksude kõrvalhoidmise juhul. see on praegune tavapraktika liikmesriikides, kui neil on äh, maksudest äh, kõrvalhoidmise reeglid oluline on siin säilitada ka liikmesriikidele paindlikkus, kui paindlikkust on liiga palju, siis tekib ühisturul ettevõtete vahel väga suuri erinevusi. seega ma loodan, et need äh, probleemid leiavad ka lahenduse ja saame siin komisjonis hääletada. ja kõik on selle nimel juba väga palju pingutanud, aitäh! Um, is it Antonio or Roberto? Who's kas nüüd võtab sõna Robert Ametsula, jah? palun. või siiski? jah, Roberto. aitäh. kõigepealt eh, suur tänu Kajale suurepärase tehtud töö eest, et seda ettepanekut parandada ja kaasata nii palju variraportööride märkusi kui võimalik. ei ole ju saladus, et paljud meist, ka meie fraktsioon, meil oli komisjoni ettepanekuga seoses väga suuri kahtlusi ja me väga hindame neid pingutusi, mida on juba tehtud, et sisse viia vajalikud muudatused, et jõuda fraktsioonide ülese kokkuleppeni. raportöör teab ka, et meil jätkuvalt on teatud kahtlusi, see puudutab lähimuspõhimõtet peamiselt. meie tahaksime, et liikmesriikidel ja vastavatel pädevatel asutustel oleks jätkuvalt see paindlikkus, mis vajalik. samal ajal on oluline, et me saaksime tollirikkumisi ikkagi ja karistusi ühtlustada. ja seetõttu miinimumsanktsioonid eh, pisirikkumiste puhul artiklis üksteist tuleks välja jätta, eriti mis puudutab eh, maksude maksmata jätmist. see muudatus mõjutab eh, väga suurel määral nii üksikisikuid kui VKE-sid, kes pisi rikkumisi korda saadavad ja see on meie fraktsiooni jaoks väga oluline, sest me usume, et liikmesriikide pädevad asutused oskavad äh, juhtumipõhiselt seda tollieeskirjade rikkumist kõige paremini hinnata. ja seetõttu on oluline, et nendel asutustel oleks ka piisav paindlikkus, et oma tööd hästi teha. praeguses etapis me ei ole välja tulnud selle soovide nimekirjaga, milleni me tahaksime jõuda selle ettepanekuga. me mõistame, et tegemist on juba peaaegu lõppkompromisstekstiga, mis kajastab mõningate fraktsioonide kahtlusi, aga me peaksime seda teksti natukene viimistlema, sisse viima teatud pisimuudatused, et eh, edasi liikuda ja siis eh, liikmesriigid nõukogus saavad seda edasi arutada. meie fraktsioon äh, ootab ära selle lõppkompromissteksti selleks, et äh, jõuda otsuseni, kuidas siin komisjonis hääletada, aga me oleme pidevalt suhelnud ka raportööriga, teeme seda ka edaspidi, sest äh, veel kord tahaksime teda tänada ja ka tema kolleege selle eest, et tõesti on soovitud äh, üksmeeleni jõuda siin komisjonis, aitäh! nii, kes võtab sotsiaaldemokraatide nimel sõna? Virginiat siin ei ole praegu, aga lähme siis Dan Daltoni juurde, palun. aitäh. aitäh, Viki. meie seisukohast me oleme alati mitte leppinud äh, selle komisjoni ettepanekuga. meie arvates ei ole tõendusmaterjali selle vajaduseks ja see lähimuspõhimõte teeb meile väga palju muret. samal ajal mõned Rahvapartei ettepanekud, mis puudutab miinimumlävendit, et see oleks null, see näeb ette teatud paindlikkuse liikmesriikidele. me analüüsime seda ettepanekut, võib-olla me saaksime seda toetada, aga see tekitab minus jätkuvalt kahtlusi. me justkui lepime sellega, et et Euroopa Liit võib sätestada selle lävendi, praegu võib see olla null, aga võib-olla homme enam mitte. see teeb meile muret. ja siin tuleb liikuda väga ettevaatlikult, sellepärast et digitaalses maailmas me kogu aeg räägime digitaalsest ühisturust ja digimaailmas inimesed ostavad asju veebis väljaspool Euroopa Liitu ja kui ostetakse midagi näiteks Ameerika Ühendriikidest ja see on rohkem kui kakssada eurot, siis koputab tolliametnik äh, uksele ja teeb sulle trahvi. ma arvan, et mõned sotsiaaldemokraatide tehtud ettepanekud, et äh, miinimum trahv peaks olema seitse tuhat viissada eurot, kui on näiteks lühikesed püksid veebist ostetud, kui paari nädala puhul Brexit tõeks saab, siis võib tekkida probleeme, kui näiteks Apple'i arvuti Ühendkuningriigist Hispaaniasse tuua. ma ei ole näinud jätkuvalt mitte mingeid tõendeid, et sellist ettepanekut üldse vaja oleks, aga me analüüsime Rahvapartei ettepanekuid seoses miinimumsanktsioonidega. vaatame, kas me saame seda toetada, aga ma ütlesin, see lähtepunkt iseenesest ei ole mulle täielikult vastuvõetav. ma hea meelega tahaks näha sinu kahesaja dollarisi lühikesi pükse, Dan. kas kuue fraktsioonist on kedagi, kes soovib sõna? ei, roheliste nimel keegi soovib kõneleda? Andres Schwab. ei soovi. ei, mitte mul on kaks märkust. komisjon nach der entscheidung des äh, WTO gerichts gar nicht anders konnte. ja me, meil on ja inglisekeelset tõlget ei ole. see, mis, äh, see keel, mis kõlab, kõlab teisel kanalil, see ei ole kindlasti mitte inglise keel. nii, Andreas vabandust. We are not going to sanction you. Is that better? Can we try again? No, that's still Polish coming in my ear, not English. nii, ikka veel ei ole inglisekeelset tõlget. aga nüüd tundub, et tehniline probleem lahendati. nii, Rahvapartei nimel, mitte Roheliste nimel, Rahvapartei siis. jah, aitäh ma arvan, et komisjonil ei olnud muud otsust vastavalt WTO lahendile. tuli teha see ettepanek, et kohaldada tollieeskirjade rikkumisi ja tolliõigust. on täiesti selge, et liikmesriigid ei ole väga innukad selle ettepanekuga seoses ja seetõttu on natukene üllatav see formaat raportöör on tõesti pingutanud selle nimel, et kompromissini jõuda, arvestades tegelikku olukorda, on igati mõistetav, olukord on vabatahtlik, aga kui volinik tuli siia komisjoni ja selgitas Euroopa Komisjoni strateegiat seoses äh, tolli eeskirjade Euroopa õigusega, siis me tegelikult ei tea, milline see strateegia on ja me tahaksime seda käsitleda, sellepärast et tolliõiguse puhul on tegemist ikkagi ju liikmesriikide pädevusega ja komisjoni ettepanekud paratamatult peavad austama liikmesriikide huvisid ja meie arvates see on jätkuvalt natukene problemaatiline, aga praeguse ettepaneku kompromissid ja kompromissettepanekud liiguvad kindlasti õiges suunas. aitäh! rahvapartei koordinaator soovis siis volinikku, kes tegeleb tolliteemadega, et ta tuleks komisjoni tagasi ja käsitleks komis-, tolliteemasid, arvestades kui palju probleeme meil on ka ühenduse tolli eeskirjadega, siis tõesti, see on võib-olla väga mõistlik. nii et äh, suhtleme sel teemal ka koordinaatoritega. kas keegi soovib veel sõna? kas komisjoni esindaja on siin ja soovib vastata? palun. Thank you, Chair aitäh! tahtsime öelda, et äh, kuulasime huviga teie ettepanekuid ja seisukohti selle keeruka teema puhul. me nõustume, et see on väga keeruline teema ja oleme teadlikud sellest, et volinik võiks tulla siia, annan selle info ka edasi, aitäh! The... suur tänu ja need pidevad küsimused, mida me saame huvigruppidelt, mis puudutavad tollieeskirja näiteks mis puudutab ka autode üürimist. see on natukene üllatav, sest me oleme teadnud, et ühest riigist teise võib vabalt Äh, sõita, aga nüüd on see kõik palju keerukam, nii et üksikasjad tuleb paika saada. proua Kallas, palun. mul ei ole tegelikult midagi praegu lisada. ma tean, mis see olukord on ja töötame veel nende kahe kompromissi kallal ja tuleme siis siia tagasi lõppettepanekuga, aitäh suur tänu, lähme siis järgmise punkti juurde, mis puudutab äh, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve volitusi kolmepoolseteks läbirääkimisteks. hääletus toimub homme, üheksateist muudatusettepanekut ja äh, neli kompromissi, aga nüüd palun kolleeg Jaak Onsaari. aitäh kõigepealt äh, suur tänu variraportööridele väga suurepärase koostöö eest, nagu kolleeg Ford juba ütles, kokku üheksateist äh, muudatusettepanekut, millest oleme jõudnud viie kompromissini. ja minu arvates äh, lõpptulemus on igati tasakaalukas, kõikehõlmav ja rõhutame seda, et kahe tuhande seitsmenda aasta eelarvet äh, tuleb toetada. me räägime siin ringmajandusele üleminekust ja loomulikult tuleb tagada, et äh, tarbijakaitse on silmas peetud, arvestades ka majanduslike arengutega, muutuseid toimub pidevalt ja me peame vaatama, et äh, tarbijakaitse läheks kaasa nende suurte muudatustega ja ma olen tänulik ka selle eest, et äh, meil valitses üksmeel selles hullas, et me räägime VKE-dest ja VKE-de võimalusest äh, saada toetusi. homme toimub hääletus ja veel kord suur tänu variraportööridele koostöö eest. Thank you and now and... suur aitäh ja palun Antonio. Sobre el informe, gracias, presidenta. suur tänu, proua Jaakonsaari. ma tahaksin kõigepealt tänada teid selle eest, et teie kabinet on tegutsenud väga proaktiivselt selleks, et jõuda kompromissini, nii et nüüd on meil ka vägagi tasakaalus tekst. nüüd me tahame eelkõige saata siit selge sõnumi eelarvekomisjonile ja anda neile märku sellest, mida soovime meie siin komisjonis, et nad arvestaksid kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarves. nüüd ähm, meil on mitmeid muudatusettepanekuid ja siin on mitmeidki olulisi nüansse. nüüd Rahvapartei jaoks on kõige olulisem, et siin lõige kaks jääb sisse, kuid mitte viidata teistele pädevustele, näiteks migratsioonivaldkonnas. ja siin on ka kompromiss muudatusettepaneku number üks, kust me tahaksime siis sellised viited välja võtta teiseks oluline on kindlasti Euroopa tarbijate võrgustik. me toetame kindlasti ka ühisturu foorumit, need on siin lõiked seitse ja üheksa meie arvamuses. ja ärgem unustagem, et meie üks pädevusi on kindlasti ka tarbijakaitse. lisaks tahaksin tuua välja selle, et me läheksime üles, üle ringmajandusele rahvapartei kongressil kahe tuhande viieteistkümnendal aastal äh, rääkisime me just nimelt sellest teemast, nii et tegemist on vägagi asjakohase teemaga, päevakajalise teemaga ja siin komisjonis peaksime kindlasti seda ka toetama. nii et suur aitäh raportöörile ja kolleegidele, kes sellesse arvamusse panustasid, tänan. Dan Dalton. palun, härra Dalton. suur aitäh ja kuigi meie küll muudatusettepanekuid ei esitanud, lootsime me, et äh, raportöör läheks kaasa meie ettepanekuga jääda siia nende piirmäärade sisse, kuid ähm, hetkel sellega arvestatud ei ole, ei olda sinna, nii et seega me ei saa sellega ka nõustuda. nüüd eelarveraportitega on tihtipeale natukene keeruline tihtipeale ei ole piisavalt vahendeid nende oluliste siseturu teemade jaoks ja loomulikult me sooviksime, et oleks piisavalt ressursse, kuid nüüd siin tundub, et tegemist on justkui nimekirjaga soovidest lisakulutusteks, aga nüüd me lihtsalt kulutame rohkem ja rohkem, aga ei keskendu sellele, kus me saaksime seda raha kulutada kõige paremini. nii et kui nüüd sellist põhimõtet ei järgita, kuigi jah, me soovime lisaressursse siseturule, kui see nüüd omakorda toob kaasa aga ressursside vähendamise mujal, siis me sellega nõustuda ei saa. sest et vastasel juhul me lihtsalt äh, jätkame selle vana süsteemiga, ehk siis tahame rohkem ja rohkem raha ja see tuleb otse maksumaksjatelt. nii et äh, kuigi jah, raport ei ole äh, iseenesest ju halb, siis kui see, seda punkti siia sisse ei võeta, siis meie seda toetada ei saa täna. Tiiterit kohal ei ole. Aldest, kas keegi soovib kuue või roheliste sõn-, nimel sõna või soovib keegi veel teha mingeid märkusi? ja siis, kui ei, siis saab sõna uuesti proua Jaak Unsaari. ja kiitoksia puhejuhataja aitäh! mul kaks põhjust, miks ECR-i ettepanekut ei saanud kaasata siia arutelusse. esiteks, teil ei olnud mitte mingeid muudatusettepanekuid ja seetõttu on väga keeruline hakata neid asju käsitlema. ja teiseks, me, küsimus on see, et mis see piirmäär on minu arvates eelarve peab olema võimalikult paindlik, see ei tähenda seda, et me paneme raha juurde, nagu teie ütlesite, vaid et meil on seal teatud paindlikkus ja seetõttu oli seda keeruline heaks kiita, aga põhiline märkus oli see, et ühtegi muudatusettepanekut ju ei teinud, aitäh. Thank you. So we are voting suur aitäh. selle üle hääletame homme hommikul. hästi, lähme nüüd edasi, me oleme jõudnud graafikust veidi ette. kas härra Tsullo on siin? aga enne kui alustame, Marko, siis annaksin kolleegidele veel viis minutit aega, et äkki variraportöörid jõuavad vahepeal kohale Eva, Emma, hästi, siis on kõik kohal. Marko, sulle on siis raportöör. räägime internetipõhiste sisu, teenuste piiriülesest ülekantavusest siseturul. nii et see tähendab lihtsalt seda, et kui te üle Euroopa reisite, siis saaksite digitaalset sisu igal pool vaadata, nii et see on arvamuse projekt, Marko ja palun, kas võiksite kohe sõna võtta, palun? Grazie, president. suur tänu, proua esimees. komisjonilt on määruse eelnõu, mis puudutab just nimelt äh, sisuteenuste ülekantavust ja arvamuse projektis lähtuvalt viimastel nädalatel toimunud aruteludest otsustasin käsitleda vaid paari punkti, mis vajab lähemat täpsustamist. nüüd peab olema variant, et tasu eest ka tagatakse ülekantavus. see on kindlasti üks vajalik aspekt siin, et vältida igasugust kuritarvitamist sektoris. nüüd äh, tasuta teenuse pakkujate puhul aga ei saa neid kohustada pakkuda kõike seda sisu ka mujal, nii et tekib äh, teisel lepingupoolel ligipääs vaid osale sellest äh, sisust kui ta on mujal. loomulikult siin on väga erinevaid huvisid, me peame kaitsma autoriõigusi ja samal ajal looma ka mehhanismid, mis võimaldavad audiovisuaalsektoril ikkagi ellu jääda, samas lähtudes kultuurilisest mitmekesisusest ning eelkõige kodanike kaitsest. piiriülene ülekantavus ei tohi endast kujutada justkui mingisugust üle-euroopalist litsentsi. nüüd äh, toimub kolm aastat pärast jõustumist ka vahehindamine ning selle käigus äh, peab kindlasti vaatama, kas ei ole tekkinud siin äh, mingisugust ebavõrdset olukorda, arvestades kõiki erinevaid sidusrühmi, sealhulgas teenusepakkujaid ja tarbijaid. nüüd edasi, elukoha liikmesriigi põhimõte. siin ei tohiks jällegi seeläbi tekitada mingisugust ebakindlust, mis võib viia sätete ähm, kuritarvitamiseni. meil peavad olema selged kriteeriumid, mis võimaldavad määratleda elukoha selleks, et ülekantavus ka tagada. komisjon peaks looma nimekirja kriteeriumitest delegeeritud õigusaktis ja pidades sealhulgas nõu kindlasti ka audiovisuaalsektori esindajatega. nii et need sätted peavad olema väga selged ja peab olema ka täiesti eksimatult võimalik määratleda inimese elukoht. ja sel hetkel, kui inimene teenuse tellib, Äh, siis peab äh, ta ka määratlema oma elukoha, sellepärast et vastasel juhul nõutakse temalt liiga palju isikuandmeid. nüüd äh, ülekantavus tuleb loomulikult ka defineerida, kuid ilma, et see tekitaks probleeme teatud kasutaja kategooriatele, näiteks äh, inimesed, kes võib-olla lähevad välismaale puhkuseks või tööreisile või siis näiteks ka Erasmuse üliõpilased. nii et kindlasti tuleb tagada kontroll elukoha liikmesriigis, et ei rikutaks digitaalset sisu reguleerivaid sätteid. see tähendab, et me peame käsitlema ka lepinguid, mis puudutavad seda tüüpi teenuseid. ja siin peaks seda ajaperioodi tõstma kuuelt kuult kaheteistkümnele nii et äh, suur aitäh teile mind kuulamast, olen valmis ka teid kõiki ära kuulama ja kindlasti tänu heale meeskonnatööle on meil võimalik äh, pädevale komisjonile saata korralik arvamuse projekt. suur aitäh! Eva Barnova on Rahvapartei variraportöör, kuid proua Metsola võtab tema asemel nime jah, nagu öeldud, siis mina esindan siin täna Rahvapartei variraportööri. sooviks tänada raporti arvam-, äh, arvamuse koostajat, eesmärgiks on tagada ülekantavus siseturul. ehk siis loomulikult kellelgi ei ole vaja meid veenda selles, et ülekantavus peaks olema üldine lähenemine. nüüd kohustuslik tasu see siiski ei saa kujutada ennast lepingut käesolevas kontekstis. nüüd veel üks probleem on see, et kui pidevalt hoitakse eemale IP aadressi kontrollidest, siis äh, niimoodi edaspidi jätkata ei saa ning edasi tasuta teenused ehk siis opt-in variant. elukoha või vabandust, see kontrollimine peab olema ikkagi eeltingimuseks, kuid loomulikult seda vaid määruse kohaldamisala piires ja kui seda varianti kasutatakse, kuid siiski ei suuda kontrolli teostada, siis tagajärg peab olema sama, mis tasuliste teenuste pakkujatel. nüüd äh, muudatusettepanek neliteist, äh, siin on vaja täpsustada, et kas opt-in on äh, puudutab kas kõike või mitte midagi. ehk siis ei saa valida veel ka teiste sätete kohaldumist. nüüd siin määruses kõige olulisem punkt on just nimelt see kontrollimehhanism, see kontroll peab käima äh, kergelt nii tarbijale kui ka teenusepakkujale, meil on vaja süsteemi, mis oleks lihtsasti mõistetav ja mis äh, töötaks praegused IP aadressi tuvastamistehnoloogiad, mida paljud teenusepakkujad kasutavad, on juba nii ehk naa piisavad selleks, et tuvastada inimese elukoht. nüüd kuue ja kaheteistkümne kuu osas tahaksime leida kompromissi, tahaksime tänada omalt poolt kõiki ja ootame huviga võimalust teha koostööd raportööri ning kõikide teiste kolleegidega selles täpse, selles olulises teemas. tänan. Anti. Nicola Tanti, palun suur tänu, proua esimees. suur aitäh kolleeg Zullole sissejuhatuse eest. ülekantavus kujutab endast suurt võimalust ühisturul. juba algusest peale oleme me komisjoni toetanud selles küsimuses. me soovime, et eurooplastel oleks võimalik ähm, ta sisu vaadata. nüüd on meil määruse tekst, nõukogu on viimaste kuude jooksul selle kallal töötanud ja selle teksti läbi loodame me, et tarbijad saavad siis ülekantavust ka täielikult kasutada, ilma et siin tekiks mingisuguseidki ohte. nüüd tuleb leida siin tasakaal. ühelt poolt äh, takistused ja barjäärid, mis tuleb ära kaotada, samal ajal aga mitte tekitades soodsat pinda kuritarvitamiseks teatises mainitud punktidest. kõige olulisem teema nendest kindlasti järgnevatel nädalatel on selge alalise elukoha mõiste. ja nõukogu on sellega ka juba tegelenud. kui meil on see mõiste hästi defineeritud, siis kindlasti oleks sellel määrusel ka väga hea juriidiline funktsioon siseturul. nii et jah, nagu öeldud, nõukogu on teinud tublit tööd. meil on vaja ühelt poolt kindlaks määrata selged kriteeriumid, mida saaks ka praktikas ellu rakendada ning mis võimaldaksid võimalikult täpselt tuvastada inimese elukoha, elukoha. nii et äh, nõukogu ettepanekud on kindlasti äh, heaks äh, aluseks ja me üritame siis oma töö käigus seda veelgi paremaks teha. nüüd, kui elukoha küsimus on lahendatud, siis peame tegelema ka teiste teemadega, esiteks piiratud äh, ajaperiood, tegelikult me ei ole selle põhimõttega nõus, nimelt et kui inimene siis veedab paar päeva või kuud välismaal, siis kuidagi seda siin ajaliselt piirata, siis meie arvates ei ole see hea variant. nüüd võib ju juhtuda, et hakatakse justkui siin jälitama seda inimest, et kus ta siis täpselt käinud on ja see võib jällegi rikkuda tema eraelu puutumatust. nii et nüüd edasi delegeeritud õigusaktid eh, selleks, et panna paika erinevad kriteeriumid, eh, mis määratlevad ära inimese elukoha meie arvates peaks juba praegu aga töötama välja selge lõpliku nimekirja nendest kriteeriumitest. igal juhul on siin veel veidi tööd teha järgnevate nädalate jooksul, meil ei ole veel päris selgeid variante, kuigi meie siiski eelistaksime, et parlament need kriteeriumid juba algusest peale paika paneks, aga loomulikult jah, võime ka näidata üles teatud paindlikkust. ning ähm, lõpetuseks veel üks punkt, mis puudutab tasuta teenuste pakkujaid, siis see on nende jaoks siin väga oluliseks võimaluseks ja peab neile rakendama täpselt samasuguseid tingimusi nagu tasuliste teenuste pakkujatel tasuta teenuste pakkujatel peab samuti olema võimalik pakkuda oma kasutajatele võimalust seda sisu kasutada ka välismaal. nii et täpselt samamoodi nagu tasuliste teenuste puhul nii et me peaksime kõik pingutama selleks, et see määrus võetaks võimalikult kiiresti vastu viimastel kuudel, nagu öeldud, on nõukogu juba jõudsasti edasi liikunud ja peame ka omalt poolt näitama enda ambitsioonikat külge, tihtipeale tehniliste raskuste taga peitub lihtsalt poliitilise tahte puudumine võtta vastu konkreetne otsus ülekantavuse kohta nüüd see kaheteist kuu küsimus, siin me ilmselt saaksime toetada nõukogu teksti. Euroopa Parlamendil on kohustus selles teemas kiiresti tegutseda, sellepärast et ülekantavusega on suuri probleeme Euroopa Liidus, kuid tegelikult tehnilised probleemid ei ole ületamatud, me peame aitama sisu äh, pakkujatel, pakkujaid äh, selleks, et nad saaksid pakkuda neid teenuseid äh, kõigile eurooplastele üle terve Euroopa Liidu. suur aitäh, Emma McClarki nüüd kohal ei ole, kuid palun, härra Dalton suur aitäh ja nagu sa ütlesid, siis ma asendan siin teemas emmat, nii et kes on meie variraportöör. nüüd kõigepealt ma olen veidi keerulises olukorras. suur aitäh komisjonile väga hea ettepaneku eest, suur aitäh ka raportöörile ja suur aitäh ka Rahvapartei ja Sotsiaaldemokraat teie kommentaaride eest, enamikuga neist saan ka nõustuda. kuid nagu ikka, siis kõige olulisem peitub siin detailides ja siin tooksin ma välja paar aspekti. kõigepealt jah, opt-in on siin väga oluline aspekt, nüüd litsentsitasude puudumine, 3B, see teeb kindlasti selle opt-in'i väga keeruliseks, kuigi litsentsitasu äh, ei peaks nüüd automaatselt sisse minema õigusakti, siis peaks olema üks variant, kuidas äh, kontrolli teostada. ja just nimelt see äh, kontroll või see elukoha tuvastamise aspekt on siis see kõige olulisem. nüüd see ajaperiood, jah, seda ei peaks siia küll sisse minema, sellepärast et muidu kaotab ülekantavus üleüldse mõtte, sest et kui see ülekantavus kohaldub vaid mõnda aega, siis äh, kaotab see ju tegelikult täielikult mõtte nüüd aga just see elukohapõhisus ning nüüd edasi muudatusepanek number kuusteist ja äh, mitte tuvastada üleüldsegi seda elukohta, nüüd paljud on öelnud, et ei tohiks ülekantavuse teemat kasutada selleks, et hakata läbi rääkima lepingute äh, küsimuses. ja siin tundub sees olevat teatud vastuolu. ja ilmselt võib juhtuda, et sellepärast see Äh, määrus jõustuks alles kunagi hiljem, mida me keegi ju ei soovi. nüüd äh, kui ei ole vahet tõestada seda, et inimene elab ühes äh, kohas, siis tähendab, et tegemist on ju piiriülese ligipääsuga. nii et me ei tohiks seda ettepanekut kasutada äh, selleks, et kõrvale hiilida territoriaalsuse põhimõttest ning rääkida siin hoopiski piiriülesest ligipääsust ja mitte ülekantavusest, kuigi jah, loomulikult alati võib leida siin mingid alternatiivsed ettepanekud, aga siin need Euroopa ülesed litsentsid küll jah, mis ei ole kuigi populaarseks muutunud siin kontine-, Euroopal kontinendil siis loodetavasti siiski muutub, aga siis võib ikkagi juhtuda, et ei geoblokeerita ning siis tekib justkui see Euroopa-ülene litsents. aga tegemist ei ole sel juhul ülekantavusega ja seda ei tohi ka ülekantavusena käsitleda, nii et eh, lahendage ikkagi see ülekantavuse probleem ja mitte kasu, ärge kasutage seda mingisuguse vabandusena selleks, et tegeleda Euroopa-üleste litsentside või muude teemadega nüüd muudatusettepanek kaheksa, põhjenduspunkt kakskümmend kolm, uus kohustus teenusepakkujatele, samal ajal kuigi me jah, toetame seda, et tuleb tuvastada isik ja tuvastada tema elukoht samuti, siis me ei tohi siiski teha äh, ettevõtetele keerulisemaks seda, et nüüd kuidagi oma riigis äh, teenuseid kasutavatel inimestel on raskem neid teenuseid tellida. nüüd artikkel kolm B ja nimekiri ilmselt peaks see jääma piisavalt paindlikuks selleks, et komisjonil poleks vaja sekkuda tulevikus, nii et me ei näe siin vajadust küll delegeeritud õigusaktide järele ja see kolme aasta järel toimuv vahehindamine, sellest peaks piisama. nüüd jah, me põhimõtteliselt toetame raportööri valitud teed ja usume, et jõuame ka hea kokkuleppeni selles teemas, aitäh! Thank you and suur tänu ja liberaalide nimel Kaja Kallas, palun siis variraportööri nimel. suur aitäh! nii ehk naa aetakse mind ja variraportööri pidevalt segamini, nii et võime siis küll üksteise nimel rääkida. kõigepealt loen ette tema märkused ja siis äh, räägin ka iseenda nimel. ta sooviks kõigepealt tänada raportööri arvamuse projekti eest ja siiski on tal veel ka mõned murepunktid. kõigepealt äh, arvamus äh, on teised ähm, komisjonid võtnud sisse poliitilisi avaldusi, eriti mis puudutab siin territoriaalsuse põhimõtet ning seda äh, ta toetada ei saa, sealhulgas äh, käib jutt siin muudatusettepanekust number kaks, nüüd sisulisest küljest endast. jah, parlamendis on paljud otsustanud äh, lähtuda nõukogu tekstist ja mitte komisjoni esialgsest ettepanekust. ma saan selle lähenemisega nõustuda, sest et see kindlasti kiirendab triloogi protsessi tulevikus, kuid siiski on siin nõukogu versioonis mitmeid punkte, mis äh, kindlasti ei ole äh, sobivad ja siit on mitu punkti ka puudu. ja tahaksin keskenduda siis äh, kõige olulisemale punktile, ehk siis kriteeriumite nimekiri, mis on uus artikkel nii komisjoni äh, ettepanekus või nõukogu ettepanekus kui ka raportööri ettepanekus. me peaksime kasutama selliseid meetmeid, mis võimalikult vähe kahjustaksid inimeste eraelu puutumatust, selleks et tuvastada inimese elukohta, kui äh, tellija on kinnitanud oma elukohta, siis sellest peakski piisama, peaks jah, võib-olla olema võimalik ka tuvastada äh, registreerimise hetkel IP aadressi, kuid praegusel kujul meie fraktsioon selle ettepaneku poolt hääletada ei saa. edasi, ligipääs andmetele peab olema selgelt piiratud, nimelt vaid teenusepakkuja saab nendele andmetele ligi, kuid mitte keegi, mitte ükski kolmas osapool ei peaks saama ligipääsu nendele andmetele, sealhulgas ka mitte õiguste valdaja. lõige kolm nõukogu tekstis on täiesti vastuvaatamatu, mis ütleb, et teenuse, teenusepakkujal on siin äh, kohustus nüüd, kui teenusepakkujad ju peavad äh, siin äh, tegelema tuhandete õiguse valdajatega, kas te siis kujutate ette, mis segaduseks läheb, kui nad peavad kõik siin ükshaaval tuvastama. nüüd äh, Tiita kindlasti esitab ka muudatusettepanekuid ka muudel teemadel, kuid tema sõnum on järgmine. määrust ei tohiks äh, kasutada siin äh, vabandusena selleks, et hakata rääkima autoriõigustest, ülekantavuse eesmärgiks ei ole loomulikult mitte kedagi pankrotti ajada, ei tohi kahjustada loomemajandust ega ka äh, tarbijaid, see peaks ikkagi tegema äh, Euroopa Liidu kodanike igapäevaelu äh, lihtsamaks ning äh, siin ei ole mõtet liiale minna. aga nõukogu ettepanekuga nõustudes me just nimelt nii reageeriksime. nüüd räägin iseenda nimel, kõigepealt jah, see elukoha tuvastamine, kolleegid juba sellest rääkisid ärgem unustagem aga ühte aspekti, nimelt meil on, kui meil on siin nimekirjas midagi sellist, mis nõuab näiteks dokumentide skaneerimist ja kuhugi saatmist, siis kindlasti tulevikus ei ole ju enam teostatav paljudes ettevõtetes on juba ka selline online süsteem täiesti olemas, nii et me peaksime ka ettevõtteid suunama selles suunas, et nad kasutaksid inimeste tuvastamiseks elektroonilisi vahendeid ja mitte paberdokumente. nüüd perioodiline IP-aadressi kontroll või midagi sellist, see on liiga hägus ja see tähendab seda, et lihtsalt teenusepakkujad saavad äh, teha, mis nad tahavad, neid IP aadressi tuleb ikkagi kontrollida vaid üks-ainus kord siis, kui inimene ennast, kui tellib teenuse ja mitte terve lepingu kestuse ajal, aitäh. kas äh, siin on keegi kuuest? ei ole? Julia, palun, roheliste nimel. jah, aitäh, ma vabandan, et hilinesin ülekantavuse ettepaneku osas me liigume õigel teel, me peame aga lähtuma ikka alati proportsionaalsuse põhimõttest, nii et ärgem loogem siin reegleid, mis on liialt keerulised kas tarbijale või siis ka liiga koormavad ettevõtetele. et lõppkokkuvõttes me loome siin lisakoormust. kuigi tegelikult me ju soovisime ülekantavuse eelnõuga ikkagi teha sellised äh, teenused atraktiivsemaks tarbijatele. nii et ma usun, et äh, see ettepanek on heaks lähtepunktiks, nimelt mingisugune fikseeritud ajaperiood ülekantavuse jaoks. me võib-olla peaksime ka arutama, et kas see on nüüd nii äh, üheti mõistetav, ehk siis äh, igal inimesel on vaid üks alaline elukoht. kui me vaatame siin Euroopa Liidu institutsioone, siis on siin ikkagi päris palju näiteid selle kohta, kus see päris nii ei ole, võib-olla inimene töötab äh, ühes riigis, aga tema alaline elukoht on teises riigis või siis võib-olla on tal tõesti kaks kohta, kus tal on äh, kodu ja kus ta maksab kommunaalkulusid, kus ta veedab siis äh, üsnagi olulise osa oma ajast. nii et kui nüüd võimaldada ka sellisel reaalsusel siin peegelduda, siis milline oleks selle negatiivne külg? lõppkokkuvõttes me peaksime küll mitte tagama selle, et see lep-, et see ettepanek oleks nüüd kuidagi täiesti lollikindel. ehk siis, kui keegi nüüd äh, kuritarvitab ülekantavuse määrust, ehk siis äh, kui keegi soovib maksta ülekantavuse eest, äh, siis miks ei võiks ta seda ka teha, see ei ole ju kuigi ohtlik tee, nii et lõppkokkuvõttes me soovime, et need teenused oleks atraktiivsed tarbijatele ja me ei soovi selliseid ähm, sätteid, mis kahjustaksid inimeste eraelu puutumatust või tekitaksid liigset koormust ettevõtetele, nii et me peaksime, ilmselt ikkagi läheb see ettepanek üsna kiirelt läbi ja lihtsalt peaksime endalt küsima, et kas me ei saaks mitte jääda selle kuue kuu juurde, mille käis ju alguses välja komisjon sellel olid omad põhjused, nimelt ülekantavuse määrus jõustuks siis, kui rändlustasud kaotatakse. ehk siis jällegi oleks hoopiski atraktiivsem see võimalus tarbijatel ka kasutada veebistriimingut siis, kui nad välismaal viibivad. et kuna see määrus on üsnagi lihtsasti mõistetav ja seda on ka üsna lihtne ellu rakendada, siis me peaksime tagama selle jõustumisega võimalikult kiiresti. tänan. Andreas Schwab would like a quick word. Schwab, palun. suur tänu. lugupeetud esimees, tahaksin oma äh, kommentaarid, tahtsin oma kommentaarid tagasi võtta, aga teen lühidalt. proua Kallas rääkis sellest, kuidas tulevikku kindlustada ja siis räägite siin äh, kuulikindlast lahendusest, aga kõik see räägib samast probleemist. kaasaskantavuse ettepanek kui selline ei äh, peaks muutma meie autoriõiguste süsteemi Euroopas põhimõtteliselt, seda tahetakse lihtsustada. aga kui ollakse nõus lihtsustamisega, siis tekib küsimus, äh, kuidas seda rakendada. kuidas seda rakendada nii, et äh, põhijuriidilised nõudmised äh, lähevad jõusse praeguses äh, autoriõiguse süsteemis. Äh, suurepärane, see suurepärane näide sellest on praegune arutelu. loomulikult noorte inimeste eluviisi tuleb arvesse võtta, tõsi, aga kas me saame asju tõesti korraldada nii, nagu siiani on ette pandud või tuleb meil leida mingisugune lahendus mille puhul on võimalik kontrollida inimeste peamist elukohta. mina leian, et üsna raske on saata tõendeid oma elukoha kohta, kui sa hakkad mingisugust lepingut sõlmima Noh, ma võiksin saata neile oma elektriarve elukoha tõendina, aga väga raske on panna paika konkreetseid äh, eeskirju, äh, mis äh, oleksid sobivaks lahenduseks, aga aga mingisugust lahendusettepanekut ma ei oska ka välja mõelda siin. kas keegi saab veel sõna selles küsimuses? paar kommentaari ka omaenda poolt. ja Solve kolm paketi kohta, mille komisjon meile esitas, sisu kaasastandu, kantavus, digitaalne sisu äh, ja tarbija õigused ja nii edasi. Äh, praegu paistab olevat tegemist kõige selgema osaga sellest pakist aga ma saan aru, äh, et äh, me tahame loomulikult äh, sisu kaasas kantavat, kantavust muuta kergemaks inimeste jaoks reisimise ajal. ja me ei taha samas, et sellega kaasneks soovimatult see, et me hakkame piirama erinevaid sisu ja mitmekesisust sisu, sisu pakkumises erinevates riikides ma saan aru, et üksikasju on siin väga palju äh, selles dokumendis ja, ja selles õigusaktis, aga tuletan endale meelde üldpilti. lähtuvalt äh, ühele uuringule ainult neli protsenti äh, inimestest üldse üritavad sisule juurdepääsu saada teises liikmesriigis, üle pool äh, poolde tarbijatest ütlevad, et sisu juurdepääsetavus ei ole oluline äh, tellimise osas, et kõige olulisem on see, et head sisu pakutakse kodus. Äh, me peame loomulikult kaasaskantavust soodustama, aga ärgem püüelgem selle poole siis, kui see toob kaasa negatiivset mõju sisule, mida mitmekesi, sisu mitmekesisusele ja keelelisele kvaliteedile kui äh, nende inimeste kodumaal ja nüüd annan sõna uuesti Marko Sullale. palun. kui juhuslikult komisjoni esindaja ei saa siin sõna, ei soovi. palun, Marko. suur tänu, esimees. kallid kolleegid, aitäh teile teie kasulike ettepanekute eest. üks täpsustus minu poolt nüüd, kus mul on võimalus äh, veel äh, otsu kokku võtta ning äh, mõningaid kontrollialaseid arusaamatusi siin täpsustada. meie oleme töötanud selle nimel, et paika saaksid kriteeriumid, mille kaudu saaks elukohta kontrollida aga mitte konkreetseid vahendeid, mille kaudu äh, seda kontrolli teostada. see tähendab seda, et meil on äh, kriteerium, mis on seotud telefoniarvega meil on telefoniarve, arved olnud juba aastaid eh, rakendusel ning eh, seda saab ka tulevikus teha. viiskümmend aastat tagasi oleks see olnud paberkandjal, nüüd tõenäoliselt elektrooniliselt ja emaili kaudu ja eh, tulevikus on see võib-olla hoopis nutikama lahendusega. ma ei hakka siin rääkima sellest, millist vahendit konkreetselt peaks kasutama selle kontrolli teostamiseks tehnilisi võimalusi on palju. ma arvan, et me oleme jõudnud siin suurepärase kompromissini, delegeeritud akt on siin kasulikuks instrumendiks. see võimaldab meile neid kriteeriume ajakohastada ning teha seda jagatud protsessi kaudu. see stimuleerib ka äh, erasektori ning tarbijaorganisatsioonide esindajate osalust selles protsessis. Need, kes tunnevad muret sellepärast, et tuleks neid kriteeriume pidevalt ümber kujundada, neil pole tegelikult põhjust nii muretsemiseks, need tingimused on üsna hästi määratletud ja piisavalt laia määratlusega konkreetsed vahendid, konkreetsed kontrollivahendid ei ole niivõrd äh, üksikasjalikul tasandil täpsustatud, aitäh! suur tänu, siis äh, läheme viimase punkti juurde ja enne ja siis äh, um We'll move on to the next item and then we'll take um, the sol- järgmine päevakorrapunkt ja selle solviti küsimusega alustame kell kuusteist kolmkümmend. nii et äh, paari minutiga püüame siis rääkida järgmisest punktist. ehk siis võrgu- ja infoturbe direktiiv nõukogu äh, seisukoha läbivaatamine ning äh, sõna saab Andreas Schwab. suur tänu, proua esimees, teen kiiresti. Äh, võrgu- ja infoturbe teema, infotehnoloogia, julgeoleku teema, nagu meie siin saksa keeles ütleme, on teema, millega me oleme väga põhjalikult tegelenud, nii et äh, ma võin väga lühidalt teha. seitsmeteistkümnendal mail kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal võttis äh, nõukogu vastu oma seisukoha ja kinnitas äh, seda, selle kompromissi mille kallal me olime tööd teinud esimese lugemise käigus. tegemist on olulise sammuga, sellepärast et see toob kaasa paranenud, parandusi võrgu- ja infoturbele, ühtsel turul ning iseäranise kriitilisele taristule, kriitilise tähtsusega taristule siin on äh, mingisuguste äh, juhtumite arv on äh, kasvanud, Poola lennuliinide juhtum, Austria mobiiltelefoni, mobiilsidefirma juhtum, selle tegevus halvati tundideks häkkerite tegevuse tulemusena. ja selle kõige valguses on see ettepanek, seda asjakohasem, loodetavasti võtame selle juulis vastu, Prantsusmaa TV5 telekanali juhtum on ka siin, väärib siin ka mainimist selles kontekstis. loomulikult liikmesriigid otsustavad ise, millised elemendid nad oma liikmesriigi õigusesse võtavad, aga igal juhul ühtse turu olukord selle ettepaneku kaudu paraneb märgatavalt raportöörid on ka omalt poolt äh, teinud pühendunud panuse, on aidanud digitaalteenuse pakkujad paremini määratleda. meie omalt poolt oleme aidanud kaasa sellele, et ka platvormi küsimused leiavad pragmaatilise lahenduse, ütleme, et kriitilise taristu puhul äh, veebi operaatorite olukord on eriline. Neil on võimalus esitada infot mõningate häkkerite kohta ning äh, seega kaasneb neile ka kohust, kohustus reguleerivatele asutustele selle kohast infot edastada. kas äh, digitaalselt, äh, analoogselt aga äh, kõik need teenused, mida see puudutab, ei ole infoühiskonna teenused. ei pruugi seda olla. meie siseturukomisjon tulevikus seega peab kandma hoolt äh, selle eest, et kõikide teenuste jaoks äh, oleks ühtne turg tagatud, sõltumata sellest, kas on digitaalsete või analoogsete teenustega see eeldab aga äh, veel täiendavaid raporteid meie komisjonis, mis käsitlevad seda teemat kompromissi kallal, aga tegi, mille kallal tehti iseäranis tööd Luksemburgi eesistuja nõukogus. Äh, loodetavasti selle kompromissiga jõuame nüüd oma tööprotsessi lõppu, aitäh! Nikola Tantin. suur tänu, esimees, suur tänu, kolleeg Andreas Schwab, meil on väga hea meel, et komisjon lõpuks suutis ametliku äh, otsuse langetada, seda tuli oodata päris pikka aega, enne kui eelmise aasta detsembris kompromissi kallal tööd tegime. päris palju on vett merre voolanud selle vahepealse aja jooksul. ja meil on hea meel, et äh, nüüd siis äh, oleme lõpuks jõutud soovitud tulemuseni oleme äh, selle olulise kokkuleppe osas jõudnud töö lõppetappi. tegemist on strateegilise tähtsusega teemaga, peaaegu iga päev võime ajakirjandusest lugeda lugusid sellest, kui oluline on äh, võrgu ja info turvaliseks muutmine. Äh, meie kodanike turvalisus sõltub samuti infotehnoloogiasüsteemide turvalisusest. ebaturvalise, turvaline õhkkond mõjutab negatiivselt ka paljusid teise, teisi sektoreid, kui äh, meil ei ole digitaalne turvaline keskkond, siis e-kaubandus ei arene ja e-valitsus äh, kannatab. see on kõik osa suurest ja ambitsioonikast digitaalse ühtse turu projektist. see direktiiv on seda olulisem, ning äh, nõukogu kokku lepitud äh, ettepanek on äh, parlamendi esialgsest ettepanekust päris kaugel, kuid parim, nagu öeldud, on hea vaenlane. ja see siin on hea kokkulepe, mis võimaldab kõigil ühtseid eeskirju vastu võtta, parandada koostööd Euroopas ning äh, Äh, seda luure ning julgeoleku valdkonnas. nüüd on eeskirjad äh, paigas tugevaks koostööks liikmesriikide vahel strateegiliselt, operatiivselt ning äh, mina usun, et sellist lähenemist tuleb tervitada. oluliste teenuste operaatoritega seoses meil peaks olema Euroopa süsteem tulevikus nende jaoks, kes tabab turvalisuse kõikide kodanike jaoks, kõikide tarbijate jaoks olulise tähtsusega teenuste vallas. kui täiskogu hääletus on toimunud, peaksime me nõudma, et kiiresti ajakohastatakse infot selle küsimuse, selles küsimuses, et me saaksime ka tulevikus tagada meie kodanike ja meie ettevõtete turvalisuse kogu Euroopas. suur tänu härra Schwabile, raportöörile ja kõigile valraportööridele, suur tänu sekretäriaadile tehtud töö eest. töö oli äärmiselt äh, spetsiifiline ning äh, tehtud töö väärib seda suuremat tunnustust, aitäh! aitäh, mina olen Euroopa Konservatiivide Reformistide variraportöör selles küsimuses küberjulgeolek on meie jaoks seotud äh, üha kasvavate ohtudega meie äh, ühiskondades, eriti oluliste teenuste puhul, nagu näiteks äh, lennuliikluse juhtimine, energiavõrgustikud, finantssüsteemid. ja selle õigusakti ettepanekuga on võimalik moodustada kõikides riikides Äh, liikmesriikide ekspertide meeskondi, teha koostööd ning meie aitame neil äh, kokku tulla, häid tavasid vahetada ning äh, kui tegemist on, eriti kui tegemist on piiriülese taristuga tegemist on olnud väga delikaatsete läbirääkimistega, sellepärast et me kõik ole, tahame, et me oleksime tugevamad äh, ja tunneksime ennast turvalisemalt. see eeldab, et me teeme koostööd, kuid austame ka liikmesriikide pädevusi nende enda sisejulgeolekuga seoses. tegemist on olnud väga suure väljakutsega läbirääkimiste äh, protsessi puhul äh, aga tulemus on edukas ja minu kogu südamest tulev tänu Andres Schwabile ja läbirääkijate meeskonnale, kes on tõesti näinud kõvasti vaeva, et selle tähtsa õigusaktiga ühele poole saada. see protsess on olnud pikk, homme toimub hääletus ja nagu ma ütlesin, tegemist on tähtsa valdkonnaga, valdkonnaga, kus koostöös saavad meie liikmesriikide eksperdid meie, neid kõiki äh, meie kõigi turvalisust parandada, ilma et äh, liikmesriikide pädevused selle all kannataksid, aitäh! kas keegi variraportööridest soovib veel sõna? Robert, palun. tahtsin ainult öelda, et Tanel Sügva, kes ei olnud, äh, ei ole siin kohal, palus öelda, et meie toetame äh, paljusid äh, Äh, ettepanekuid, äh, kokkulepet, äh, mille Andres Schwab on saavutanud ja see väärib meie heakskiitu, braavo. kas komisjon soovib omalt poolt midagi öelda? ei, sellisel juhul suur tänu. oi, siiski komisjon soovib sõna. palun. Uh, thank you very much, madam. suur tänu, härra esimees, paar sõna ka Euroopa Komisjoni poolt ja tõesti oleme teiega täiesti nõus, väga rasked läbirääkimised, meil on väga hea meel, et lõpptulemus on selline positiivne lõpptulemus, tahaksime tänada teid suurepärase koostöö eest, suur tänu Euroopa Parlamendi meeskonnale ning Luksemburgi eesistujale, kes aitas selle kokkuleppeni jõuda. see selleks, et see direktiiv aga pärast hääletust äh, tõesti midagi muudaks, äh, peavad liikmesriigid selle direktiivi pakutavaid võimalusi ka põhjalikult ära kasutama. Äh, ainult siis osutub see edukaks, loodetavasti nii see läheb, aitäh kõigile! suur tänu kõigile, hääletus toimub homme ja nüüd teeme viisteist minutit pausi, sellepärast et oleme pisut ette jõudnud Äh, oma päevakorrast ja komisjoni eksperdid on äh, teel meie suunas, äh, et rääkida Solvitist. alustame kuusteist kolmkümmend. ja liebe Kolleginnen und Kollegen, äh, die Ausschusssitzung geht. niisiis, head kolleegid, jätkame koosolekuga. paraku juhatajal oli kiireloomuline kohtumine ja seetõttu ta palus, et ma võtaksin selle juhtimise üle ja teen seda hea meelega, sest et ma plaanisin siin koosolekul igal juhul osaleda. ja loodetavasti kõik kolleegid äh, lepivad sellega, et jätkan oma emakeeles, saksa keeles nüüd oleme jõudnud kontrolli ajani. tänane teema on Solvit, teie Euroopa nõuanne. oleme kutsunud siia ka komisjoni esindaja. see Laurent Strichmaa on üksuse juht ja paluksin, et härra Strichmaa või proua Strichmaa, vabandust, juhataks selle teema sisse ja tutvustaksite seda, mida te olete juba ka kirjalikult esitanud ja siis saavad kolleegid sõna. aitäh, lugupeetud liikmed, suur tänu selle kutse eest. mul on väga hea meel siia tulla, et teha ettekanne Tee Euroopa nõuanne ja Solveti teemal ja väljendan ka kahju, et meie DigiGrow juhataja kolleeg Valentina Žiri ei ole saanud siia tulla ja ise sellest teemast rääkida. ta tegi ühisturu tööriistade kohta ettekande juba mõni kuud tagasi, eelmise aasta septembris ja pärast seda ettekannet võtsime endale kohustuse ähm, koostada ühisturu vahendite ja Solviti ning tee Euroopa nõuande kohta lühikese video. see video on ka laiali saadetud teie komisjonile ja hea uudis on see, et äh, peagi on see video olemas ka kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes, mis aitab tõsta teadlikkust nende vahendite osas. ja tuletan meelde, et Eh, nende ühisturu vahendite, tee Euroopa nõuanne ja Solviti puhul konkreetsemalt soovime, et ühisturg toimis ka, toimiks ka praktikas ja nagu te teate, meie volinik proua Pienkovska käsitles ka seda teemat eelmise aasta mais täiskogul, kui käsitlesime IMCO raportit ühisturustrateegia osas. me keskendume päriselu probleemidele ja strateegia puudutab äh, konkreetseid äh, lahendusi ja konkreetsete takistuste kõrvaldamist. paar sõna siis teie Euroopa nõuanne kohta. hea uudis on see, et äh, nõuanne tähistab tänavu kahekümnendat aastat ja see loodi aastal tuhat üheksasada üheksakümmend kuus. nüüd on vastatud üle kahesaja tuhandele küsimusele nii kodanike kui ettevõtete poolt, peamiselt VKE-de poolt ja need küsimused puudutavad ähm, õigusi, näiteks, mis lähtuvad Euroopa Liidu õigust. meil on võrgustik ähm, üle Euroopa õigusekspertidest, keda on üle kuuekümne inimesed, kes küsimuse esitavad, saavad vastuse kõige hiljem nädala jooksul, tavaliselt nelja päeva jooksul, teenus on tasuta, see toimib kõikides ametlikes Euroopa Liidu keeltes, kõige sagedasem küsimus puudutab peamiselt äh, sotsiaalkaitseõigusi, peretoetusi, tervisetoetusi, pensionid, aga ka äh, viisat ja elamisluba küsimusi, tööga seotud küsimusi, diplomite tunnustamist, kvalifikatsioonide tunnustamist, sõidukeid, töötajate lähetamist, autopabereid ja nii edasi. aastal kaks tuhat viisteist teie Euroopa nõuanne vastas umbes kahekümne kahele tuhandele palvele, mis on selline järk-järguline kasvamine selle teenuse puhul ja need konkreetsed vastused on koostatud väga arusaadavas keeles mis tähendab, et see teenusel on selline inimlik nägu ja ta annab inimdimensiooni Euroopa Liidu õigusele. nüüd on meil andmebaas, kus on kakssada tuhat vastu, vastust küsimustele ja seal on ka väga palju infot selle kohta, kuidas toimib siseturg, kuidas kohaldatakse liikmesriigis Euroopa Liidu õigust, mis on need lüngad, mis on kodanike ja ettevõtete ootused ja info andmebaasi osas on olemas nii inimeste emakeeles kui inglise keeles ja seda saab poliitika kujundamiseks ära kasutada. ja praegu hindame, kuidas paremini ja tavapärasemalt seda andmebaasi ära kasutada. võib-olla ka paar sõna Solviti osas. Solvit, nagu te teate, on selline mitteametlik probleemide lahendamise tööriist ettevõtetele ja kodanikele, mis puudutavad siis Euroopa Liidu õiguse kohaldamist kahe liikmesriigi vahel, mis puudutab ka riigiasutusi. Solvit on ka võrgustik, meil on Solviti keskused igas riigis ja see on peamine meede, kuidas aidata ettevõtteid ja üksikisikuid, et ära kasutada, et nad saaksid rakendada oma õigusi ühisturul ja lahendada ka nende probleeme seoses äh, piiriüleste küsimustega, kui toimub äritegevus eri riikides või kolitakse. see aitab kaasa, et Euroopa Liidu maine ja mulje oleks positiivne, et seda Euroopa Liidu õigust liikmesriikides paremini kohaldatakse, on muutunud üsna äh, mõjusaks vahendiks, tagamaks, et ühisturg kohapeal toimiks ja see on üks nendest suunatud äh, ühisturu strateegiatest, mis eelmise aasta oktoobris heaks kiideti. Solvitit soovime veelgi tugevdada ja see on osa sellest nutikast vastavuse sambast äh, ühisturu strateegias. üheksateistkümne, kahekümne üheksanda veebruari järeldustes sooviti, et solviti rolli veelgi suurendada ja arvestades ka parlamendi resolutsiooni ühisturu parema toimimise kohta ning hiljutist parlamendi raportit, ühisturu raporti puhul teeme tihedat koostööd liikmesriikide ja huvigruppidega selleks, et tuvastada, mis on need vajalikud tegevused, et Solvitit edasi arendada täie võimsuseni. üks mõte on tuvastada suunad ja probleemid, mis jätkuvalt esinevad seoses ühisturuga, seoses ka nende struktuuriliste teemadega, näiteks kui on toimunud mingi Euroopa õiguse rikkumine, niisiis soovime astuda veel ühe sammu, et ühisturg ka praktikas hästi toimiks. meil on kolm võimalust, kuidas tegutseda, tugevdada rolli kaebuste läbivaatamisel, tihendada koostööd äh, riiklike solviti keskustega ja kolmandaks tugevdada teenuse kvaliteeti, tagamaks, äh, et see vastab tõesti inimeste ootustele paar sõna ka selle kohta, kuidas see kõik äh, koos toimib, nagu te teate, ühisturu tööriistad äh, lähtuvad ühisturu juhtimisest, kõigepealt on info, õiguslik nõustamine, probleemide lahendamine, halduskoostöö. ja tihe koostöö toimub äh, kõikide nende meetmete ja vahendite puhul Teie Euroopa nõuanne töötab väga tihedalt ka Euroopa direktkeskustega. sellega seoses on ka erinevad tehnilised aspektid ja Solviti info saab otseselt üle kanda ka teie Euroopa nõuandesse kui Solvit ei ole kõige sobivam koht selle lahendamiseks ja teie Euroopa nõuanne, mida tuleks lahendada Solviti kaudu, neid saab ka sinna automaatselt üle kanda paar edulugu ka teile näiteks, sellepärast et edulugusid on päris palju, meil on ka väike brošüür selle kohta, mis puudutab Solviti edulugusid, mis on juba aastast kaks tuhat neliteist, aga tegelikult olulised ka praegu. samasugune on olukord ka teie Euroopa nõuandega seoses meil oli näiteks üks Malta ettevõtja, kes tegeles äritegevusega Maltalt väljaspool ja ta tahtis teada, kus tuleks maksta tulu, käibemaksu. selle vastuse ta ka sai. me vastasime väga kiiresti. ja see oli selline võimaldav vastus, mis aitab siis ärimehel järgmisi samme teha oma äritegevuses. Solviti puhul on meil ka väga palju näiteid, mis on seotud ametialaste kvalifikatsioonidega, näiteks Solvit on ait-, aidanud Hispaania arsti, et tema kvalifikatsioone tunnustatakse Itaalias kahe nädala jooksul. inimeste vaba liikumine, Solvit on aidanud äh, Bulgaaria konsultandil töötada Luksemburgis nädala jooksul vabateenuste puhul Portugali ettevõte on saanud abi kahe nädala jooksul Prantsusmaal äritegevuseks, auto registreerimise puhul, sotsiaalkindlustuse puhul on ka neid näiteid väga palju ja nagu ma ütlesin, mõned on siin brošüüris ka ära toodud. kokkuvõtteks võime öelda, et need ühisturumeetmed on tõestanud ennast, nad on väga kasulikud ja tõhusad, et turg koha peal ka toimiks ja seetõttu soovime neid veelgi tugevdada ühisturu strateegia raames ja mainin ka ühte projekti, mis puudutab ettevõtetele ja kodanikele ühtse veebiportaali loomist, mis puudutab kogu infot seoses ühisturuga, nõustamist, probleemide lahendamist, erinevaid teenuseid ning käsitleb ka liikmesriikide Euroopa Liidu menetlusi, see puudutab nii digitaalset ühisturgu ja ka äh, ühisturustrateegiat, mille komisjon on heaks kiitnud ja töötame selle nimel, et selle projektiga lõpule jõuda. ning loomulikult teie Euroopa Nõuanne ja Solvit mängivad siin ka olulist rolli. ja siinkohal ma eeldan, et teie komisjon toetab meid, et me saame neid teenuseid jätkuvalt pakkuda ja teha seda veelgi paremini ja suur tänu juba ette teie toetuse eest ja aitäh, et kuulasite minu ettekannet. Sure ma olen veendunud, et liikmetel on kindlasti küsimusi. alguses te andsite ka statistikat, aga ma eeldasin, et komisjonil on statistikat veelgi rohkem. Te tutvustasite viimase veerand aasta tagasiside aruannet, aga seda te ei olegi veel siis tutvustanud või kuidas? Need põhinumbrid, mida ma käsitlesin, puudutasid loomise algust, meil on kakssada tuhat küsimust olnud kokku, eelmisel aastal kakskümmend kaks tuhat küsimust. nüüd loomulikult äh, meil on ka täpsemaid andmeid äh, nende veerandi raportite kohta. kui me võtame kaks tuhat kuusteist esimese veerandi, siis viis tuhat seitsesada seitsekümmend üheksa küsimut, seitsesada nelikümmend on kaasatud raportisse, sellepärast et äh, me ei käsitle kõiki teemasid. umbes kuuskümmend kuus tuhat küsimust esimesest veerandist ja neid analüüsitakse aastaraportites neli korda vastavalt teemaplokkidele ning see analüüs käsitleb ka vastustel, vastamise kiirust ja selle kohta on ka erinevaid äh, arvnäitajaid. minu küsimus oleks siis ilmselt küsimusi Solviti kohta on pärast veel, aga ma tahaksin teada, kui palju neid uuringuid, mis Solvitini jõuavad, ka lahendatakse või küsimusi palju lahendatakse ja kas on mingid konkreetsed valdkonnad, kus on probleeme või on probleeme konkreetsete liikmesriikidega mingite teemade puhul ja kui on, siis kuidas me saame tagada, et see piiriülene info oleks olemas, mina isiklikult olen leidnud, et kui ma olen inimesi Solviti poole suunanud, et sellest võib olla väga palju abi, abi, aga vahel see ka nii hästi ei toimi. ehk siis, kas on teemasid seoses teatud valdkondadega, teatud sektorite või teatud äh, riikidega, aga võib-olla teised soovivad ka kohe küsimusi esitada. Tiiter, palun. aitäh. tõepoolest, me toetame teid äh, komisjoni nimel, aga meil on ka teatud vastutus, me peame tagama, et need vahendid oleksid sõbralikud kas te kuulate mind, jah? et nad oleksid sõbralikud, kergesti ligipääsetavad. see oli minu märkus ka eelmisel aastal, kui ma isiklikult külastasin teie Euroopa nõuannet, siis minu jaoks ei olnud selge, kuidas need seosed erinevate teenuste vahel toimivad. nüüd on olukord paranenud, aga mul on ikkagi küsimus, mida me saame teha, et see tõesti oleks kasutajasõbralik ja teiseks, see on väga tore, et meil on kõik need vahendid, et teie teate neid, meie teame neid, nende kohta, aga mida me võiksime veel ära teha, et nad oleksid nähtavamad ka avalikkusele, kui inimestega rääkida kes elavad siin Brüsseli mullises, siis jah, nemad teavad seda, aga meie märkus juba aasta tagasi oli see, et me ei saa seda jätta liikmesriikide kätte, me peame leidma mingi parema viisi, kuidas seda tuvastada ja tutvustada, et inimesed oleksid teadlikud, et need vahendid on olemas. ma tahaksin teada, mis on toimunud, mis on muutunud võrreldes eelmise aastaga, kuidas on neid meetmeid tutvustatud. Liisa, kas sul oli ka küsimusi? Liisa Jakonsaari, Andreas, soovite? kui ei, siis komisjon, palun. aitäh. Solviti osas edumäär vastust, vastamise puhul on kuskil kaheksakümmend protsenti ja ülejäänud kakskümmend protsenti, need on tegelikult olukorrad, mida ma mainisin, kus küsimus on, kus tegemist on struktu-, kultuurilise küsimusega Euroopa õiguse rikkumine, mida tuleb veel põhjalikumalt käsitleda ja praegusel hetkel see eesmärk Solviti tugevdamisel komisjon üritab lahendada neid küsimusi, mida ei ole Solviti kaudu veel lahendatud. vaatame läbi kõik äh, alternatiivsed võimalused nii komisjoni poolt, aga ka koostöös liikmesriikidega, ehk siis toimub äh, suhtlus Solviti keskustega selleks, et äh, analüüsida, mida saaks liikmesriigi tasandil rohkem ära teha olukorra hindamisel ja kui vaja, siis ka õigusakte muuta ja suhtleme ka vastavate komisjoni talitustega selleks, et leida võimalusi, kuidas neid struktuurilisi küsimusi paremini lahendada. mis puudutab seda, et need vahendid peaksid olema veelgi kasutajasõbralikumad ja ligipääsetavamad, siis aitäh selle küsimuse eest ja aitäh, et äh, käsitlesite ka seda seost erinevate talitluste vahel me töötame lahenduse kallal, kus kodanikke ja ettevõtteid su suunatakse kõigepealt eh, Tee Euroopa lehele ja kui seal infot ja vastuseid ei leita, siis eh, lähevad nad edasi Tee Euroopa nõuanne lehele ja kui küsimus on keerukam ja hõlmab eh, kahte riiki, avalikke asutusi ja Euroopa õigust, siis äh, suunatakse see edasi Solviti lehele. praegu töötame selle kallal, et meil oleks veelgi ühetaolisem, sujuvam lähenemine, tagamaks seda, et ettevõtted ja kodanikud kõigepealt lähevad Teie Euroopa portaali kaudu ja, ja siis suunatakse teistesse meetmetesse, kui vaja, sest äh, kohati need küsimused, mida me saame Tee Euroopa nõuanne võrgustiku kaudu, võiksid leida lahenduse ka Teie Euroopa infolehe kaudu. nii et me üritame, et need seosed oleksid veelgi tõhusamad, kasutajasõbralikumad kodanike ja ettevõtete jaoks. mis puudutab meetmete nähtavust avalikkuse silmis, siis äh, oleme kõvasti pingutanud nende tutvustamisel. uued äh, suhtlusviisid, otsimootorite optimeerimine, Teie Euroopa koduleht. ja kui kodanikul on küsimus, siis ta võib oma küsimuse kirja panna Google'isse või mõnda teise otsimootorisse ja siis automaatselt viiakse ta Teie Euroopa portaali. selle nimel oleme kõvasti pingutanud ja tulemus on olnud päris hea, sellepärast et me oleme näinud, et pidevalt on külastajate arv Teie Euroopa portaalis kasvanud üle miljoni pool miljonit kuus ja kaks miljonit aastas, nii et külastajate arv on pidevalt kasvanud, see otsimootorite optimeerimine on olnud väga tõhus meede, oleme aktiivsed ka Facebookis, Twitteris ja mujal sotsiaalmeedias. hiljuti näiteks korraldasime ka vestluse chati kvalifikatsioonide osas ja see oli ka Tee Euroopa portaalis ja teie Euroopa Nõuannete eksperdid olid kaasatud. see oli väga edukas vestlus, rohkem kui kaks tuhat aktiivset osalejat. ja kui me vaatasime neid numbreid, keda kaudselt äh, see puudutas, siis olid need numbrid veelgi suuremad, need on siis mõned näited mida me oleme teinud, et need vahendid oleksid veelgi tõhusamad kodanikele ja äriühingutele teenuste pakkumisel. ja tõepoolest, publikud on erinevad, eesmärgid on erinevad. on osa publikust, kes on meie peamine publik nii-öelda liikmesriikides ja Euroopa tasandil erinevad organisatsioonid ja nii edasi, keda see huvitab, kus teadlikkuse tõstmine toimub ettekannete, konverentside kaudu. aga on ka laiem avalikkus ja laiema avalikkuse jaoks me leiame, et sotsiaalmeedia on kõige tõhusam viis kuidas teadlikkust tõsta ja kuidas seda ka tegelikult äh, rohkem ära kasutada. aitäh! I was looking at your um... niisiis, vaatan seda valgusfoorisüsteemi erinevate riikide puhul, kõik need ühisturumeetmed ja ma tahtsin teada, kui midagi on punasega ära märgitud teatud riigis või piirkonnas, mis siis juhtub? sest äh, tundub, et mõned punased piirkonnad jäävadki punaseks. ja kuidas me saame siis neid survestada või aidata kaasa, aitäh! suur tänu, tõepoolest alati saab paremini ka liikmesriikide poolt ja me jälgime seda kõike ühisturu tulemustabeli kaudu, nagu ütlesite, meil on need foori märgised, need riigid, kus on, mis on punasega märgitud, ei ole kodutöö veel hästi tehtud, rohelisega on väga hästi tehtud. me loomulikult jälgime seda arengut nii Tee Euroopa nõuanne ja Solviti ja ka muude vahendite puhul ja me leiame, et see aitab liikmesriike survestada, kui see tulemustabel avaldatakse tänavuse, ka avaldatakse juba üsna pea. praegu toimub sisekonsultatsioon komisjonis. lõppkokkuleppe saavutamise järel see ka avalikustatakse ja kui see avalikustatakse, siis liikmesriikidel on selline leebe surve, nad saavad ka omavahel seda võrrelda ja meie suhtleme sel teemal kõikidel kohtumistel, kui me kohtume liikmesriikide esindajatega. võrgustike puhul komisjon korraldab äh, pidevalt kohtumisi. Solvit kohtub kaks korda aastas töötubade kaudu, mida me liikmesriikidele pakume. kord aastas on see Brüsselis ja teinekord on see ühes liikmesriigis ja see on võimalus kõiki teemasid käsitleda ja kui on mingeid olulisi teemasid, siis saab neid ka lahendada. Teie Euroopa nõuanne võrgustiku puhul on meil ka iga-aastased kohtumised võrgustikuga ja kas see on võimalus mitte ainult koolitusi pakkuda, vaid ka juhtida tähelepanu võimalikele raskustele. niisiis sellise vastastikuse surve kaudu üritame olukorda parandada ja väga hea meelega teeme koostööd ka teie komisjoniga, et vaadata, kuidas seda olukorda veelgi parandada, kuidas seda sõnumit liikmesriikidele edastada. võib-olla suhtleksite komisjoni sekretariaadiga, kuidas saaksime seda meie komisjoni energiat ära kasutada, kuidas liikmesriik survestada, kui see iga-aastane raport tuleb nüüd välja, on see uus foori süsteem, siis ma arvan, et igale parlamendiliikmele tuleks teada anda, mis on olukord nende koduriigis, et me näeksime kogu seda kaarti ja et me kõik saame ka väga selge ülevaate, mis toimub meie oma riigis. sest me saame päris hästi hakkama sellega, et oma valitsus vastutusele võtta, eriti kui me oleme näiteks opositsioonis või ka vastupidi, kui me oleme koalitsioonis, nii et eh, hoidke meid kursis, et meie liikmed teaksid, mis toimub meie koduriikides. aitäh, loomulikult eh, seda me teeme ja töötame tihedasti koostöös teie komisjoniga, võib-olla ka saame korraldada kahepoolseid kohtumisi parlamendiliikmetega, keda see teema süvitsi huvitab. aitäh ja see on tänase kohtumise lõpp. homme alustame üheksa kolmkümmend.